momendiks järgnevatel aastatel ning ma ootan aktiivsemat ja koostööaltimat lähenemist kõigilt fraktsioonidelt parlamendis, aga ka parlamendilt ja liikmesriikidelt omavahel. proua Mogherini, te kiitsite kõrgelt Euroopa Liidu üleilmset strateegiat, nii et äh, tõenäoliselt äh, annate mulle andeks, kui ma omalt poolt seda veidi kritiseerin. Euroopa üleilmne strateegia, nagu lugesin, luge-, loeme välisteenistuse äh, leheküljed võrgus peaks andma meile suuna äh, tegutsemiseks rasketel aegadel, ma tsiteerin. aga mul on sellega seoses mitmeid küsimusi. tegemist on üleilmse strateegiaga, millel ei ole geograafilisi pidepunkte. kuidas aga on võimalik niisugune strateegia selliselt? see strateegia ei vasta küsimusele selle kohta, mis poliitika on prioriteetsem või peaks olema prioriteetne. nii et selles mõttes ei ole see strateegia tõesti üks tõeline strateegia. ning samuti rõhutatakse selles vajadust ennetada, stabiliseerida ja lahendada või ohjata. kui me vaatame aga välja pakutud mitmeaastast finantsraamistikku, siis on siin lähenemine hoopis vastupidi, siin üritatakse kärpida kulusid nendele tegevustele ning vähendada seda neljakümnele protsendile varasemast tasemest. nii et kui me seda strateegiat võtame tõsiselt, siis peaksime, peaksime raha panema äh,, raha eraldama nii, nagu me enne rääkinud oleme. ning peaksime rõhutama kliimaküsimusi, mis praegu ei ole saanud piisavat kaalu. nii et päris palju on asju, mida tuleks siin parandada. aitäh, aitäh! kolleegid, meenutan teile, et äh, te peate jälgima oma kõneaega. nüüd härra Mariani poolteist minutit, aitäh. identiteedi ja demokraatia fraktsioon rahvusriikide Euroopa, Euroopa raamistikus äh, soovib näha liikmesriikide Euroopat, tugevat poliitilist Euroopat, nii nagu soovis seda kindral de Gaulle paraku on tänane Euroopa võimetu ja allaheitlikkuse Euroopa. võimetus näiteks islamiohu eest ja Ameerika Ühendriikide ülemvõimule vastuseismise võimetus strateegilistes küsimustes kui me oleme passiivsed, siis toimime Euroopa liikmesriikide huvide vastu. Iraani küsimuses ei suuda me Washingtoni poliitikale pakkuda mingit usutavat alternatiivi. ainult üleilmne tugev kokkulepe võimaldaks selle küsimuse lahendada. ja seda oleks tulnud teha juba kuid tagasi, et kaubandussuhted taastada. Äh, tüüpiline retoorika Venemaa suhtes äh, kõlab äh, edasi, iga kuue kuu tagant pikendatakse sanktsioone, samas diplomaatilisi suhteid tuleks arendada. näiteks Süüria küsimustes on endine välisminister kiitnud kõigi hea töö eest, aga praegu on Prantsusmaa sõjavägi Maagrebi piirkonnas või Äh, kõneleja parandab ennast, äh, on äh, sattunud olukorda, kus ta peab üksi võitlema. ja tegelikult on tegemist läbikukkumisega. nii et, nii et ei ole saavutatud seda, millega kiideldakse. aitäh. nüüd konservatiivide ja reformaatorite fraktsiooni nimel härra Vaimars, üks minut, aitäh, härra spiiker. proua kõrge esindaja mitte ükski teie hinnangu aspekte kaks tuhat üheksateist dokumendis ei käsitle äh, islami äärmuslust või kristlaste ülemaailmset tagakiusamist. see on häbiväärne, radikaalsed imaamid ja miljardid eurod liiguvad Euroopa Liitu ja löövad lõhesid meie ühiskonda, see strateegia peaks sellega võitlema. selle asemel süvendab Euroopa Liit partnerlussuhteid riikidega, mis vaatavad läbi sõrmede radikaalsele islamismile ning sageli ka, ka lubavad kristlaste tagakiusamisel toimuda. kristlasi kiusatakse ja nad kao-, taga ja nad kaovad Lähis-Idast Ühendkuningriigis koostatud raport näitab, kuidas islami äärmuslus viib eh, genotsiidilaadsetele tegude lainetele kristlaste vastu. me peaksime üritama sellele vastu seista, me peame ühinema Ameerika Ühendriikidega ja toetama oma, toetama meiega kultuuriliselt seotud vähemusi, sest jälle meie, seda keegi teine ei tee. aitäh! nüüd kolleeg Demirel, kaks minutit proua Mogherini, daamid ja härrad, see, millest teie rääkisite märksõna üleilmne strateegial, ei ole muud kui äh, ohtlik nimekiri sõjaväelistest ja muudest äh, unelmatest. see on, ning selle autorid on tegelikult äh, relvatootjad ja Prantsusmaa. Te soovite laiendada Euroopa Liidu sõjalist võimekust ning suruda läbi Euroopa Liidu majandus- ja strateegilisi huve. see puudutab ressursse ja kaubandusteid. eelnevatel aastatel olete te märk-, mitmeid samme astunud selle poole juba, alaline struktureeritud koostöö, mobiilsus ja nii edasi, ning te olete investeerinud miljardeid nii relva huviesinduse kui ka äh, kui ka teistesse valdkondadesse, samas kui sada kolmkümmend miljonit inimest elavad vaesuse ohus Euroopa Liidus ja kolmteist miljardit eurot ometi kulutatakse praegu eh, relvastusele. ning meie kutsume teid üles, et kui te tahate inimeste turvalisuse jaoks midagi teha, siis peate te panustama sotsiaalsesse taristusse ja ja Iraani küsimus äh, tuleks ka lahendada. vot see oleks strateegia, mis äh, tõesti aitaks inimeste turvalisust tõsta Euroopas. aitäh! kordan kõigile veel kord, et me peame järgima kõneaega ja kui inimesed seda ei tee, siis peame hakkama kõneaega piirama. Mm, kolleeg Nathan Joe meie parlament on valinud olukorras, kus hääletussedelil oli ainult üks inimest, Ursula von der Leyeni, eurofanaatiku, kes sai oma töökoha sisuliselt äh, tagatoa kokkuleppega ja kes igale küsimusele vastab alati, et äh, vaja on rohkem Euroopat. ta on deklareerinud, et vaja on Euroopa sõjaväge aga samas on meil võetud kohustused NATO ees. me ei saa ju mõlemat asja koos tahta, kumb siis peale peab jääma? Ühendkuningriik ei tohi loobuda oma suveräänsusest, muuhulgas mis, mille hul-, mille hulka kuulub ka oma sõjavägi. Boris Johnson ja toorid, olge ettevaatlikud, kui te annate meie sõjaväe Euroopa Liidu käsutusse, siis, siis Briti rahvas, rahvas, rahvast koosnev armee karistab teid järgmistel valimistel. aitäh! nüüd saab sõna kolleeg Šuitse, üks minut. aitäh! arutelu üleilmse strateegia üle märgib uh, uue parlamendi töö algust ning ma toetan igasugust maailmakorda igasugust süsteemi, mis rajaneb inimõigustele, jätkusuutlikule arengule. aga paraku praegu maailm ei ole paremas olukorras kui kaks tuhat kuusteist, aga kui me kasutame mitmepoolseid platvorme, mille te olete üles lugenud ja muid võimalusi, mis meie käsutuses on, peaks olema võimalik tagada rahu ja stabiilsus. nii et üleilmset strateegiat tuleb rakendada, see on meie olu-, meile oluline suund maailmas. poliitiline tahe on oluline, selle põhjal on võimalik saavutada tulemusi. meil on vaja rohkem koostööd, rohkem partnerlust ning me teame, et kodanikud ootavad meilt tugevamat Euroopat, rohkem Euroopat ja seda ei oota mitte ainult Euroopa kodanikud, vaid inimesed üle kogu maailma. paraku on Euroopa projekt sattunud kahtluste ja küsimuste küüsi. meie ülesanne on püüelda demokraatia poole ning eelkõnelejatele vastan, et demokraatia definitsioon on üks hääl, üks inimene. kolleeg Santos, aitäh! meil on juba kolm aastat üleilmne strateegia ning tänan proua Mogherinit selle rakendamisel astutud sammude eest. Euroopa Liit toetab selles mitmepoolset maailmakorda, see on väga oluline. ja üks stra-, strateegia eh, edu aspekte on olnud kaitse ja julgeolekupoliitika tugevdamine, alaline struktureeritud koostöö Kolumbia ja Ukraina eh, toetamine. ent üks valdkond on kindlasti, milles saaks asju paremini teha nimelt rände sise- ja välismõõde. mõned programmid ja operatsioonid, nagu näiteks Sofia, on andnud tulemusi, aga vaja on teha märksa enamat. me näeme, kuidas inimesed surevad meie piiridel, sellepärast et liikmesriigid keelduvad täitmast rahvusvahelise humanitaarõiguse nõudeid. ja nad mängivad sisuliselt kaasa inimeste kinnipidamisele Liibüa põgenike laagrites, kus neid piinatakse ja ebainimlikult koheldakse. üleilmne strateegia peaks aitama meil toimida viisil, mis vastab inimeste ootustele. aitäh! nüüd saab sõna härra Kütšuk, üks minut. proua kõrge esindaja, äh, lubage, et ma tänan teid äh, meie töös järjepidevalt osalemise eest. arutelu üleilmse strateegia üle ning selle üle, mis on saavutatud mitmepoolse maailmakorra raames, näitab, et Euroopa Liit on märkimisväärset poliitilist kapitali investeerinud selleks, et realiseerida meie eesmärke, eriti kaitse- ja julgeolekupoliitikas. paraku on paljudes küsimustes konfliktid jätkuvad, jätkuvad konfliktid. Süüriast Liibüani, Venezuelast Iraanini peab Euroopa Liit otsima konsensust selleks, et tagada jätkusuutlik lahendus nendele kriisidele. Euroopa Liit ei tohiks pigistada silma kinni nende olukorra suhtes, kes jagavad meie väärtusi ja soovivad olla meie pere liikmed. strateegia tunnustab Lääne-Balkani edusamme, Albaania justiitsreform ja nii edasi, nii edasi, kuid ära on vaja teha loomulikult veel märksa rohkem, ent laienemisprotsess peaks jätkuma aitäh! ning nüüd saab sõna kolleeg Berg, poolteist minutit. aitäh, president, kallid kolleegid! proua Mogherini Hiina kindral Song Su on kirjutanud, et sõjakunstis on see, et oma plaanid peab olema pidama võimalikult läbipaistmatud ja kui sind rünnatakse, siis kuku nagu välk. ma arvan, et üleilmne strateegia, üldine strateegia esimesest osast on aru saanud, aga teise poole olete te ära unustanud. siin on väga palju auahneid eesmärke aga sisu ei ole see, mis mulle muret valmistab, vaid hoopis praktilise rakendamise küsimus. sellest ajast saati, kui üldine strateegia sisse viidi, on maailma muutunud veelgi keerulisemaks ja ma ei saa, olen kindel, et see strateegia aitab meil nende probleemidega hakkama saada. meie välispoliitika on selline, mis meid Venemaa ja USA-ga konflikti viib. viimase Euroopa Parlamendi valimiste puhul tuli väga selgelt välja, et suur osa valijaid muretseb migratsiooni pärast, pärast, aga sellegipoolest selle strateegiaga te neid probleeme ainult suurendate. just sellepärast peaksime me nüüd vastureaktsioonina uue strateegia välja töötama, mis arvestab liikmesriikide huvidega ja me peaksime hoolitsema selle eest, et meie suhted Venemaa ja USA-ga oleksid head. me peaksime kahekümne esimese sajandi reaalpoliitika välja töötama, aitäh. aitäh järgmisena saab sõna härra McAllister, palun üheks minutiks. You, aitäh, president, lugupeetud kõrge esindaja, kallid kolleegid kolm aastat on möödunud Euroopa üldse strateegia viis prioriteeti on ja ikka veel sama tähtsad. Euroopa Liidu julgeolekut, stabiilne naabrus, integreeritud lähenemine konfliktidele ähm,, kooperatiivsed koos äh, tööd lähipiirkondades ja nii edasi. nagu kõik ülejäänud kolleegid, ma ka, mul on ka hea meel selle üle, mis samme on ära tehtud naaberriikide autonoomia suurendamiseks, kuid sellegipoolest on meil siin piisavalt praegu veel ka ruumi seda strateegiat parandada. tugevam ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika. selle puhul on meil vaja poliitikaid paremini ühendada, me peaksime kasutama diplomaatilisi ja turvalisuse meetmeid ka selleks, et inimõigustest kinnipidamist tugevdada, me peaksime oma paindlikkust suurendama välismeetmete äh, kasutamisel ja kvalifitseeritud häälteenamust tuleb kasutada spetsiifilistes äh, valdkondades ÜJKP väljatöötamisel. mul on väga hea meel, et Ursula von der Leyen neid ka täna hommikul mainis ja mul on väga hea meel selle üle, mida proua Mogherini on teinud selle üldise strateegia raames aitäh, järgmisena kolleeg Benifei, palun üks minut aitäh, president. sellel ajal, kui teie kõrge esindaja oma tähtsat tööd jätkate rahvusvahelises, rahvusvahelisel areenil, on meil siin muret tekitavat informatsiooni tulnud selle kohta, et Salvinile lähedased inimesed üritavad äh, Moskvaga äh, suhteid tihendada ja sealt rahastust saada rahvusvaheline õigus, Euroopa suveräänsus, strateegiline autonoomia, NATO-ga koostöö, see kõik on väga tähtis. nüüd me peame endalt küsima, kas me jätkame seda tööd või muudame täielikult kurssi ja paneme oma põhiõigused mängu. arvestades sellega, mis viimasel ajal on toimunud Itaalias ja ka mujal, on väga tähtis, et Stratkomi rakkerühma tööd jätkatakse et meil oleks uurimiskomisjon, mis äh, uuriks välja selle, kas paremäärmuslastel on suhteid Moskvaga ja kas nende tegevust Moskva kaudu rahastatakse. see on äh, väga tähtis. Äh, aitäh, järgmisena kolleeg Keta, palun. aitäh, proua kõrge esindaja vaatamata märkimisväärsetele edusammudele ja edulugudele, mille eest me peame teid tänama, ei ole Euroopa diplomaatia olnud sama edukas nagu liikmesriikide oma rahvusvahelisel plaanil, rahvusvahelises plaanis. ning see tundub näitavad, et Euroopa Liit ei suuda paremini kaitsta meie ühiseid huvisid, meie koht, maailmas e, ja ei suuda kaitsta meid sama tõhusalt nagu liikmesriigid ohtude eest, mis meie ees seisavad. Teie juhitud e, organisatsioon võiks seada endale prioriteediks kõigepealt defineerida eesmärgid keskpikas perspektiivis, mis peaksid olema Euroopa diplomaatial, teiseks vahendid konvergentsi saavutamiseks ja kolmandaks Ehm, etapid, mis tuleks läbida. aitäh ja ootan teilt vastuseid. aitäh. Milan Moon. aitäh, järgmisena saab sõna härra Milan Moon, palun üheks minutiks. aitäh, president. julgeolekustrateegia, üldine julgeolekustrateegia on meie välispoliitika jaoks väga tähtis Euroopa ei tohi ennast isoleerida, me elame võrgustunud maailmas, multipolaarses maailmas ja me ei tohi oma tähtsust kaotada. kui me räägime ühel keelel, keelel oleme me tugevamad. aga nagu te ütlesite, meil on vaja ühist strateegiat ja selle jaoks ka poliitilist tahet ja aru saada sellest, et üheskoos tegutsemine on parem kui üksi olla, kuid kahjuks Euroopa on praegusel hetkel rohkem lõhestunud kui ühendatud. see puudutab väga paljusid otsuseid. me peame väga paljud tõkked üritama. siin on näiteks äh, ühehäälsuse nõue. mõelgem kaitsepoliitika peale, sellises kompleksses valdkonnas ja kompleksses maailmas, kus on nii palju kriise ja konflikte, ei saa Euroopa jääda ainult pehmeks jõuks. me peame hoolitsema selle eest, et me ka oma kaitsemõõdet parandaksime aitäh, järgmisena saab sõna proua Kaljurand üheks minutiks kõrge esindaja, kõigepealt suur tänu teile nende märkuste ja teie panuse eest. tahaksin teie tähelepanu juhtida ühele valdkonnale üldises strateegias, küberjulgeolekule nimelt küberprobleemid on uueks reaalsuseks ja sellepärast on väga tähtis küberohtudega võidelda, samal ajal aga peab küberruum olema avatud ja vaba. Euroopa Liit on vastu võtnud mitmeid tähtsaid samme, nagu näiteks küberstrateegia, küberjulgeolekustrateegia, tööriistakast, ühised õppused ja kahepoolsed dialoogid, kuid sellegipoolest on ikka veel väga palju ära teha ja mina tahaksin välja tuua kolm punkti. kõigepealt, Euroopa Liit peaks olema üldisel tasandil aktiivsem, juhtiv jõud ja hääl küberjulgeolekualastes aruteludes ja äh, tegevuses. samamoodi peaks olema häälekam seadustel ja korral põhineva küberruumi sisseviimisel. väga tähtis on, et rahvusvaheline õigus kehtiks ka küberruumile ja kolmandaks, Euroopa Liit peaks olema häälekam kaasavuse suurendamisel, me peame ülejäänud pooled kaasama sellesse töösse, aitäh! aitäh! ja järgmisena saab sõna härra Paet üheks minutiks kallis Federica Mogherini, kallid kolleegid, siin on terve rida küsimusi, kus Euroopa Liit peab maailmas mängima suuremat rolli, ükskõik kas ÜRO Julgeolekunõukogu reformimisel, kliimamuutuste vastases võitluses või rahvusvahelise kriminaalkohtu töö toetamisel või ka relvaekspordi kontrollimisel on siiski ka väga palju probleeme Euroopa Liidu sees, millega tuleb tegeleda selleks, et Euroopa Liit oleks piisavalt tõhus ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika tugevdamine. selles küsimuses on väga palju ära tehtud pärast seda, kui üldine strateegia mõned aastad tagasi välja toodi, kuid ikkagi on vaja veel rohkem ära teha. tuleb hoolitseda selle eest, et PESCO toimiks paremini, ähm, kaitsefondile tuleb leida vahendeid ja nii edasi. samamoodi küberruum, küberjulgeolek on tähtsad kahjuks kliimamuutused mõjutavad ka neid piirkondi, mis siiamaani on olnud nii-öelda rahulikud, nagu näiteks Antarktika aga Euroopa Liit peab rohkem äh, tähelepanu pöörama strateegiate väljatöötamisele ka Arta, Antarktika piirkonnas, aitäh! suur tänu, järgmine sõnab sõna härra Zovko, üheks minutiks järgmisena. proua Zovko, president, kõrge esindaja, ma tervitan Euroopa Liidu globaalse strateegia rakendamisraportit see näitab, kui oluline on sidus ja usaldusväärne välispoliitika, see rõhutab meie ühiseid saavutusi viimastel aastatel ja mis kõige olulisem, annab ülevaate nendest teemadest, millesse tuleb veel investeerida, arvestades viimaseid arenguid maailmas, rahvusvahelises keskkonnas, Euroopa Liit rohkem kui kunagi varem vajab ambitsioonikalt ellu rakendatud strateegiat. selleks, et hakkama saada muutuste ja väljakutsetega meie ees. strateegia peab toetama korrapõhist rahvusvahelist korda, meie ühiseid väärtusi kõikjal maailmas kaitsema selleks, et meil oleks tasakaalustatum lähenemine mitmepoolsele süsteemile. tervitan jõuliselt samme selleks, et toetada meie suhteid lõuna- ja idanaabritega, peame keskenduma koostööle nende piirkondadega, eriti mis puudutab Lääne-Balkanit. rahu ja stabiilsust ei saa pidada iseenesestmõistetavaks liitumise suunas liikumine on tähtis selle piirkonna liitu-, rahule ja julgeolekule ning samuti Euroopale tervikuna, suur tänu! suur aitäh teile ja nüüd palun kolleeg Piitsula. suur tänu, president, kõrge esindaja. palju on juba tehtud viimase kolme aasta jooksul kõige su- ja just Euroopa kaitsepoliitika vallas alustuseks tahaksin teid tänada selle suure tehtud töö eest. jah, tõesti oleme saavutanud mõnede vähe, aastatega rohkem kui kümnete aastatega. see näitab, et kui on poliitiline tahe ja ühtsus, siis on võimalik palju ära teha. oleme teinud rea samme selleks, et Euroopa kaitsepoliitika oleks tõhusam, maksimeerime ressursse, kaitseme paremini kodanikke ning äh, kinnitame üle Euroopa Liidu rolli maailmas. Iraani tuumakokkuleppe tähtsus, te ei saa kuidagi alahinnata ja siin me peame kõik tegema selleks, et seda säilitada. tahaksin mainida ka Prespat, teist suurepärast äh, kokkulepet, kus Euroopa Liit mängis olulist rolli. ma loodan, et nõukogu alustab Põhja <clears throat> Albaaniaga ja Albaaniaga läbirääkimisi, Makedooniaga ja Albaaniaga läbirääkimisi juba sel aastal mitmepoolse korra tähtsus on äärmiselt suur, peame tegema rohkem selleks, et kaitsta oma seniseid saavutusi ning tõhustama jõupingutusi tuleviku nimel. jõupingutused peavad jätkuma, peavad olema ka piisavad ressursid. eurooplased on olulised. me oleme pehme jõud, suurim humanitaarabi andja. peame ja tahame kaitsta rahu ja koostööd koos oma liitlastega me peame tagama rahu ja inimväärikuse maailma erinevates paikades, aitäh. suur aitäh teile ja palun nüüd järgmisena Aleksandrov Jordanov, üks minut, palun. president, proua Mogherini, Vene Föderatsioon on jätkuvalt ohuks mitte ainult Bulgaaria rahvuslikule julgeolekule aga Euroopa Liidule, julgeolekule tervikuna. okupeeritud Krimmist on saanud hüppelaud agressioonile. Vene hübriidohud viivad Euroopa vastase ühtsuseni. Euroopa julgeoleku jaoks piirialad on eriti tähtsad. me peame tõhustama Euroopa integratsiooni Lääne-Balkanil ma loodan siiralt, et Euroopa Liit äh, äh, võtab vastu ainult NATO liikmesriigid, see on väga tähtis sõnum Serbia Vabariigile. laienemispoliitika peab endaga kaasa tooma muutused. ja lõpetuseks äh, ütleksin, et üldine strateegia peab, peab seose pan-, asetama NATO liikmelisuse ja Euroopa Liidu liikmeks saamise vahel. suur aitäh ka teile ja nüüd läheme edasi vaba mikrofoniga. ma olen saanud neli sõnavõtusoovi, kõik saavad ka sõna. kõigepealt äh, palun proua Tšiu. Uh, suur tänu, president, kõrge esindaja. tervitan seda, et Äh, et äh, eduaru arendes äh, räägitakse suuremast ühtsusest Euroopa Liidus välisasjades, see on esmatähtis. sest see viib selleni, et me oleme võrdsed teiste globaalsete tegijatega, kuid meil on veel palju väljakutseid, mida ka selgesti rõhutasite. jah, on vaja rohkem koostööd julgeoleku vallas, kuid me peame ka tõsist tööd tegema selleks, et kaitsta mitmepoolset süsteemi. rahvusvaheliste organisatsioonide reformimine on võtmetähtsusega, kuid eelkõige minu jaoks jätkusuutlik areng peab olema osa sellest strateegiast ja see on julgeoleku küsimus. ma arvan samuti, et äärmiselt tähtis globaalse strateegia kontekstis on see, et Euroopa Liit vaatab kaugemale Euroopast sellel ametiajal eriti Hiina suunas. Hiina on tõsiseks ohuks mitmepoolsele süsteemile, on järjest agressiivsem rahvusvahelisel areenil Aafrikas, Vaikses ookeanis ja mujal ja Ameerika Ühendriigid taganevad rahvusvahelistest or-, sest organisatsioonist ja seepärast on tähtis, et me sellega tegeleks. samas tuleb kaasata India, Jaapan, ka-, Kanada, Jaapan, Austraalia, sest nad kaitsevad mitmepoolsust ja jagavad meie väärtusi. ja minu küsimuse kirjutan teile. head kolleegid, palun pidage sõna, kõne eest kinni, muidu ei saa teised sõna. palun, kolleeg Horvut Uh, now... briti liberaalsed demokraadid ja liitlased, need liitlased siin parlamendis arvavad, et Euroopa Liit on kõige olulisem rahuprojekt Euroopa ajaloos, kuid mitte ainult Euroopa rahu ei pea me toetama, me peame toetama reeglitepõhist rahvusvahelist korda, koostööd, usaldust äh, kogu maailmas ja reeglitepõhine rahvusvaheline kord on ohus rohkem kui kunagi varem, jah. Ähm, Hiina militarismi tõttu, Putini tegevuse tõttu Euroopale lähemal, kuid väga ohtlik on ka meie liitlas Ameerika Ühendriikide käitumine, selle näiteks on Trumpi poolt tagasi lükatud ühine Iraani tegevuskava, millele Euroopa Liit alla kirjutas koos Iraani ja teiste ülemaailmsete osalistega. Donald Trump ohustab rahu ja õõnestades seda kokkulepet tegelikult toetab tuumarelvastumist, nii et Euroopa Liidu jaoks ei ole kunagi olnud nii oluline kui täna etendada positiivset rolli, toetada dialoogi ja lepitust konfliktipiirkondades üldisemalt, kuid konkreetsemalt, kaitstes just seda lepet. härra Harwood, teile on sinise kaardi küsimus kolleeg Rolandilt, kas te nõustute sellega? Like uh, tahaksin küsida härra Harwoodilt järgmist kas olete valmis kompromissile? kas te ohtu seadma NATO heidutusstruktuurid NATO-s viimased seitsekümmend aastat, et tagada rahu mitte ainult Euroopas ja kogu maailmas, mikspärast siis tuleks ohtu seada see kõige olulisem transatlantiline suhe? European... mitte keegi Euroopa Liidus ja kindlasti mitte kõrge esindaja Mogherini ei ole küsimuse alla seadnud NATO tõhusust ja NATO olulisust. asi on selles, et me tahame integreeritud vastust ohtudele järjest ohtlikumas maailmas, sellepärast meil on vaja struktureeritud Euroopa koostööd kaitsevallas ning samuti koostööd NATO-ga. see, kes jääb NATO küsimärgi alla, on tegelikult Donald Trump, kes on lähem teie erakonna mõtetele ja populismile kui keegi, kui keegi siin parlamendis. suur aitäh, härra Lopez Aguilar, palun suur tänu. täna Euroopa Parlament äh, hääletas, äh, Ursula von der Leyen on komisjoni uus president, see tähendab seda, et teie ametiaeg lõpeb pärast suve ja teid vahetab välja kogenud äh, endine välisminister Josep Borrell, nii nagu teiegi, kui te alutasite, alustasite tööd, kuid ma tahan teid tervitada teie panuse eest, teie töö eest ja selle eest, et olete tõusnud ja kaitsnud Euroopa Liidu äh, üldist strateegiat. Hispaanias me ütleme, et strateegiat ei tohi seletada, vaid tuleb rakendada. ja kui on üks valdkond, kus Euroopa Liit peab rakendama üldist strateegia, siis selleks on Aafrika. keskkonna, inimõiguste, demograafia ja rände teemadel meil on vaja, et Euroopa Liit tegutseks Aafrikas. ja see tähendab seda, et kui Euroopa Liitu ei oleks olemas, siis olemas, siis tuleks ta välja mõelda. Euroopa Liidul ei ole praegu Aafrikas kuigi oluline, me peame seda muutma. suur tänu, president. suur aitäh teile ja nüüd saab sõna palun äh, kolleeg Ward. president. president tahan asjad õigeks seada, rääkides parempoolsetest Euroopa Liidu vastastest natsionalistidest. see häbimeelne islamofoobia äh, Rootsi saadiku Weimarsi poolt näitab täielikku ignorantsust. aastal kaks tuhat seitseteist kohtusin Briti äh, diplomaatiga Keenias, kes selgitasid mulle, kui oluline on Euroopa Liidu abi, mis äh, takistab Al-Shabaabi ekstremistidel piiri ületamist, Somaaliasse liikumist ja takistab neid Euroopasse saabumist ja mul on väga hea meel, et kollektiivselt me koolitame ja maksame stipendiume kohalikele piirivalvuritele. Briti ametnikud, kes mulle seda ütlesid, neid hirmutas väga Brexiti väljavaade, sest see õõnestab ähm, globaalset ja riiklikku julgeolekut ja teiseks, Nathan Gill, Brexiti saadik, väidab, et ta on suur patrioot ja kaitseb Briti sõjaväge, kuid mitte midagi sellist Euroop. Euroopa nagu Euroopa Liidu kampaania grupi veteranid ütlevad, nende kogemus kogu maailmas konfliktipiirkondades koostöös Euroopa Liidu partneritega on viinud selleni, et nad on liitunud suure patriootliku kampaaniaga selleks, et Ühendkuningriik jääks Euroopa Liitu, selleks, et kogu, ole, kogu maailmas oleks rahu ja julgeolek. ja ma tervitan neid selle eest. suur tänu ja nüüd saab sõna saadik Vollas üheks minutiks. suur tänu, president viimased kaheksateist aastat äh, Ameerika Ühendriikide režiim ja tema lääne toetajad on hävitust toonud maailma paljudesse osadesse nagu Afganistan, Iraak, Süüria, Liibüa, Palestiina, Jeemen. Pole ühtegi argumenti, mis õigustaks nende tegevust ja Euroopa paraku on vaikinud, ei ole julgenud neid hukka mõista, ei ole ühtegi argumenti millega õigustada neid sõdasid. ja nüüd on agressioon Iraani vastu, meil on sanktsioonid Iraani vastu, mis on sõjapidamise viis, üks hullemaid sõjapidamise liike täna. ja mida teeb Euroopa selles osas? kas Saudi Araabia, Iisrael peavad sundima Iisraeli hakkama sõda pidama Iraaniga? miks te ei lõpeta sanktsioone, tooge Iraan tagasi rahvusvahelisse kogukonda. Iraan tahab rahu ja mitte sõda. suur tänu. sellega on vaba mikrofoni lõppenud ja seega saab sõna vastuseks äh, Federica Mogherini. tänan, härra president. kõigepealt tahan tänada kõiki neid kes äh, on kõrgelt hinnanud üldist strateegiat, aga ma tänan ka parlamenti nende panuse eest viimastel aastatel, meie ühise töö eest. Äh, tahan tänada eelmist parlamenti, kellega me alustasime rakendamist ja tahan tänada neid, kes on rõhutanud seda, kui oluline on jätkata ja toetada seda tööd, aga olla ka järjepidevad otsuste osas ja alustuseks tahaksin alustadagi võib-olla kõige vahetumatest ülesannetest, mis on meie ees, kui me tahame olema järjepidevad, kui me tahame tugevaid, olla tuga-, tugev ja usaldusväärne globaalne osaline, siis mõned ka mainisid seda, tuleb raha suunata prioriteetidele. üks peamisi vastutusi, mis on Euroopa Parlamendil, on rahvus, on mitmeaastane finantsraamistik mõned arvud. meie ettepanek järgmiseks MFF-iks komisjoni poolelt on suurendada vahendeid Euroopa Liidu välistegevusele umbes kolmekümne protsendi võrra. ja ma usun, et seda on ka vaja praegusel ebakindlal ajal maailmas. partnerid vaatavad Euroopa poole. Nad loodavad näha usaldusväärset partnerit, kes on et-, kelle tegevused on ettenähtavad, kellega saab koostööd teha, kes alati investeerib rahusse, demokraatiasse, inimõigusesse, koostöösse, kuid mõnikord see, see eeldab ka ressursse selleks, et seda tööd maailmas läbi viia. seega ma loodan, et äh, te töötate selles suunas eelseisvatel kuudel ja iseäranis meie ettepanek on kahekümne kolme protsendi võrra suurendanud Aafrika fondi. see on väga oluline oleme väga palju tõhustanud tööd Aafrika suunal, mitte ainult arengu ja humanitaarabi, vaid ka partnerluse, poliitilise partnerluse, rahu ja julgeoleku vallas. seda tööd äh, tuleb veelgi rohkem tuua meie tegevuse keskmesse tulevikus. kakskümmend viis protsenti nendest vahenditest on suunatud kliimamuutustele meie ettepanekus ja ma loodan tõesti, et äh, seda saab toetada ja et äh, see jääb teie kõnelustesse MFF-i teemal. ma ei hakka kommenteerima olukorda Iraanis, sest sel, meil tuleb selle kohta eraldi arutelu täna õhtul. Äh, need, kes soovivad tänase õhtu veeta siin täiskogu saalis, räägime julgeolekuolukorrast Pärsia lahe piirkonnas, kuid ma rõhutaksin, et äh, see on meie jaoks kollektiivselt äärmiselt oluline leida lahendus selleks, et säilitada Iraani tuumakokkulepe ja selleks, et vältida igasugust eskaleerimist ja pigem äh, jõuda deeskalatsioonile Pärsia lahe vallas. see on väga oluline julgeoleku küsimus Euroopa Liidu jaoks. ja nagu ma ütlesin, kliimamuutused, kliimaalaline tegevus, kliimadiplomaatia, rõhutaksin ka, et üks meie prioriteetidest, mis on meie söös ka kindlalt kirjas, on küberjulgeolek, see ei ole mitte ainult sõjaline vaid palju laiem. me teame seda hästi ja ka selles vallas oleme teinud ettepanekuid tegevuste osas ja strateegia läbivaatamisel, äh, mida saab ka tulevikus edukalt edasi viia. samuti mainin veel paari teemat, kolme täpsemalt, esiteks mõned teist rääkisid sellest, et meil peab olema usaldusväärne laienemispoliitika. ma isiklikult usun, komisjon usub, et usaldusväärse väljavaate andmine laienemiseks Lääne-Balkani riikidele, isegi laienemine ei ole enam kohane sõna minu jaoks, sest kui me vaatame geograafiat, siis Lääne-Balkani riigid on kõik Euroopa Liidu naab-, liikmesriikide naabrid, peaksime pigem rääkima taasleppimisest ja ühe, taasühendamisest äh, kontinendil ja piirkonnas ja ma usun tõesti, et liitumisläbirääkimiste alustamine Põhja, Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga on nüüd õigeaegne ja ma loodan, et nõukogu selle otsuse ka lähikuudel langetab ja mitte hiljem. see on investeering meie enda julgeolekusse, stabiilsusesse ja jõukusesse ja samuti on arenemisruumi rände vallas, sellest oleme siin täiskogus saalis rääkinud juba eelmisel ametiajal korduvalt. Äh, mitmed teist mainisid äh, Sofia operatsiooni häid saavutusi. meie rändepoliitika välisaspektide osas on tehtud palju head tööd, ma mäletan, kui ma viis aastat tagasi saabusin, siis ränne ei olnud üldse Euroopa Liidu välistegevuse osa, see on ju ainult meie poliitikate sise, sisepoliitiline aspekt ja nüüd viie aastaga on partnerlussuhted sõlmitud äh, päritolu transiitriikidega, meil on kakskümmend kuus tagasipöördumislepingut nüüd, meil on hea koostöö ÜRO ametitega ja samal ajal on meil jätkusuutlik huma-, hum-, humaanne lähenemine meie partnerite suhtes ja kui ma kahetsen ühte asja, siis seda, et Sofia operatsioon, mis äh, algas edukalt äh, võitlusega inim-, kauplejate vastu laevade konfiskeerimisega, äh, smugeldajate arreteerimisega, elude päästmisega merel ja samuti äh, relvaembargo rakendamisega Liibüale. kahetsen, et meie liikmesriigid nõukogus otsustasid mm, laevad äh, Vahemerelt tagasi tõmmata. mereoperatsioon ilma laevadeta ei ole kuigi tõsiseltvõetav. nii et ma tõesti loodan, et arenguid tuleb lähinädalatel ja kuudel, et me saaksime taastada oma kohaloleku merel hetkel, kus seda on kõige rohkem vaja. arvestades nii julgeolekut Liibüas kui selleks, et meil võiks olla tõhus võitlus äh, inimkaubitsejate võrgustike vastu Vahemerel. ja viimane, kuid väga oluline teema, äh, mitmed kriti-, kritiseerisid või väljendasid muret teemal, et Euroopa Liit võiks, Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika võiks militariseeruda, ütlen väga selgelt, Euroopa Liidu lähenemine julgeolekule ei ole mitte iialgi olnud agressiivne, Euroopa Liit, nagu mõned ka ütlesid, on rahuprojekt, see rahuprojekt, mis on olnud kõige edukam ajalooliselt, vähemalt äh, lähiajaloos meie enda konfliktid ja kriisid oleme ületanud ja tuginedes sellele kogemusele tahame aidata ka partnereid nende pingutustes rahu, demokraatia, inimõiguste nimel ma näen iga päev, kuidas Euroopa Liidu sõjaväelased, mehed ja naised, aga polits-, samuti politseijõud, äh, tsiviiljulgeolekujõud, kuidas nad äh, läbi viivad meie operatsioone ja missioone. me toetame demokraatlikke institutsioone meie partnerriikides selleks, et ehitatakse üles institutsioonid, mis äh, ehitaksid üles mis, mis tagavad julgeoleku ja kaitsefunktsioone, aitame ÜRO rahutagamismissioone selleks, et tagada rahu, tagada institutsioonide toimimine julgeoleku ja kaitse vallas väga keerulistes olukordades, eelmisel nädalal külastasin meie missioone ja operatsioone Malis, Nigeris, Kesk-Aafrika Vabariigis. see ei olnud mitte Euroopa Liidu meeste, kui neid vormis mehi ja naisi ei ole, kes ei oleks, kes seal Euroopa Liidu esindavad, siis olukord kohapeal oleks palju-palju hullem, nii et meid, meie töö ei ole kunagi tappa, meie töö ei ole kunagi olla agressiivseks osapooleks olla konfliktis, vastupidi, mõned mainisid strateegilise autonoomia aspekti, mida soovime arendada. me tahame tõepoolest autonoomselt edendada seda rahu tagaja rolli, mida maailmal on tõesti vaja, nii et ma loodan, et see kompass äh, leiab kasutamist selleks, et navigeerida nendel rasketel aegadel. Äh, äh, loodetavasti nad saavad olema keerulised, loodan küll mitte, viie aasta jooksul ja lood- ja loodan koostööle meie institutsioonide vahel selleks, et seda kõige paremini kasutada, aitäh. suur aitäh, arutelu on sellega lõppenud l'ordine del giorno reca ora la dichiarazione della nüüd läheme edasi päevakorraga ning eh, komisjoni asepresidendi liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus järgmisena olukord Venezuelas. palun, Frederica Mogherini. suur aitäh, Venezuela rahvas seisab silmitsi väga traagilise olukorraga. humanitaarolukord on äh, kehv, iga päevaga muutub üha hullemaks. seitse miljonit Venezuela kodanikku vajavad abi, kolm koma seitse äh, miljonit on, äh, ei saa piisavalt süüa, vastavalt meie andmetel neli miljonit on põgenenud viimase nelja aasta jooksul ning öö, arvatavasti see tendents jätkub ja kasvab. mõju kogu regioonile on tohutu, äh, regiooni stabiilsusele muuhulgas poliitiliselt, äh, valitsus on äh, oma suva kohaselt kinni pidanud mitmeid Rahvusassamblee liikmeid, võtnud neilt ära parlamentaarse immuniteedi hiljuti kapten Acosta Arevalo juhtum eh, leidis aset, kui Venezuela julgeolekujõud ta vahistasid eh, ning see, mis juhtus, on täiesti šokeeriv. me oleme kutsunud üles kohesele sõltumatule läbipaistvale uurimisele ning süüdlaste kohtu ette toomisele. samuti ÜRO eh, inimõiguste ülemvolinik on öö, oma soovitused öö, Äh, ning äh, välja toonud ja muuhulgas ütelnud, et rikutakse pidevalt inimõigusi. täna äh, veel tahan ütelda kahekümne kaheksa liikmesriigi nimel, et me toetame ÜRO äh, julgeol-, äh, Euro-, ÜRO inimõiguste ülemvoliniku äh, pingutusi ning tahame tagada seda, et kõikide Venezuela kodanike õigused oleksid kaitstud. samuti oleme me töötamas sihtpäraste meetmete kallal selleks, et vältida inimõiguste rikkumist, muuhulgas piinamist. humanitaar- ning sotsiaalkriisi lahendamine on samuti hädavajalik. viimastel nädalatel on hakanud midagi liikuma diplomaatilise poole pealt. Barbadosel lõppesid, algasid uuesti peatunud läbirääkimised, me kõik teame, et edasiminek demokraatlikule režiimile on keerukas, aga ometigi esimest korda viimaste kuude või aastate jooksul on võib-olla tegemist nüüd esimeste sammudega õigesse suunas, et üle minna rahumeelsel eh, demokraatlikule eh, režiimile. aga see tähendab muuhulgas ka vabu presidendivalimisi. ma eh, tunnen uhkust selle üle, et Euroopa Liit on mänginud liidrirolli siin ning andnud võimaluse diplomaatiale. vägivald tundus olevat ainus võimalus ning väga ohtlik võimalus mitte ainult Venezuelale, vaid kogu maailmale, kogu regioonile. meie aga nõudsime, et ehm, ei pakutaks sõjalist militaarset lahendust, vaid eh, lahendus peab olema nii rahumeelne kui ka demokraatlik. see on ka põhjuseks, miks me eh, lõime rahvusvahelise ehm, rakkerühma, kus osalesid ka neli Ladina-Ameerika riiki ning eelmisel nädalal liitus veel, eh, avaldas liitumissoovi veel viies riik me ei tahtnud äh, vahendada, sellepärast et äh, vahendamine, eriti nii keerukates tingimustes, ei ole võimalik taolise rühma poolt. me teadsime samuti väga hästi, et äh, tingimused ei olnud täidetud, et sellega võiks üldse algust teha. me ei loonud seda rühma mitte vahendamiseks, lepitamiseks, vaid selle kontaktrühma eesmärgiks oli üritada luua need tingimused, mis on vajalikud äh, sisukaks äh, ning äh, sihtpäraseks vahendustegevuseks. praegu ma tahaksin rõhutada, et meil õnnestus see saavutada ajal, mil eskaleerumine tundus olevat vältimatu. ma tahaksin tänada kolleege nii Ladina-Ameerika ministeeriumitest kui ka Euroopa Liidu liikmesriikidest riikidest, kuid samuti kogu oma meeskonda tahaksin tänada, kes on öö ja päev töötanud väga pühendunult ning pärast kuudepikkust tööd on õnnestunud meile pakkuda välja rahumeelne demokraatlik lahendus kriisile. kuude jooksul on kontaktgrupi äh, rolli ka tunnustatud nii riigisiseselt regioonis kui ka ka raha, rahvusvahelisel tasandil. ma isiklikult et Äh, olen pöördunud Venemaa, Ameerika Ühendriikide, Hiina poole, Vatikani, Kuuba, Lima, Cariconi poole. ning meie sooviks oli äh, samuti äh, kohtuda Caracases kõikide need sulle esindajatega, kohtusime kõikide osapooltega kõige kõrgemal tasemel. Nicolas Maduro, ÜRO peamised poliitilised erakonnad, katoliku kirik, kodanikuühiskond. kogu see töö on olnud hädavajalik selleks, et teed rajada poliitilisele lahendusele. see aga äh, muidugi ei tähenda seda, et seda äh, mängumaad, mis me oleme kätte võitnud, kasutatakse poliitilise lahenduse leidmisel ka kasutatakse, aga vähemalt me oleme eskaleerumise peatanud ning äh, andnud võimaluse poliitilisele lahendusele see on ka põhjuseks, miks Costa Rica kontaktrühma kohtumine eh, võimaldas meil tegelikult oma pingutusi veelgi paremini suunata selleks, et häid tulemusi saavutada protsess, millega on algustatud, on väga habras, aga see on ka põhjuseks, miks peame andma endast kõik selleks, et toetada ja kaasata Barbadosele aset leidvat läbirääkimisi. demokraatlik üleminek peab tulema Venezuelast endast, seda me ei saa väljast peale suruda, aga me saame ja peame kaasa aitama nagu me oleme seda viimastel kuudel ka teinud ja me peame väga selgelt välja ütlema, et riigil on vaja uusi presidendivalimisi vaba ja õiglast äh, valimisprotsessi, kus võrdsed tingimused on kõikidele ala, antud. samuti tuleb tunnustada äh, Rahvusassamblee ähm, äh, õigusi ning tagada kõikide liikmete immuniteet. mõned tingimused on vaja täita, esiteks ülemkohus ning äh, ülemkohus ning kohtusüsteem peab äh, äh, tagama kõikide Venezuela kodanike vajaduste rahuldamise ning tasakaalustatud valimisnõukogu tuleb moodustada. teiseks, valimistel peavad ole, valimistel peavad saama kõik osaleda samade õiguste alusel Eh, hääletuse register eh, tuleb eh, kaasajastada, läbi vaadata, muuhulgas kaasata välismaal viibivad kodanikud ning neljandaks tuleb vaatlus tagada mitte ainult valimispäevadel, vaid kogu protsessi vältel. Euroopa Liit ja kogu rahvusvaheline kontaktrühm on valmis kaasa aitama valimiste kogu protsessi vältel, kui soovitakse meie abi ja kui me nii kaugele jõuame. see on ilmselt kõige delikaatsem hetk üldse sellel teel, mis võib meid viia rahumeelse demokraatliku lahenduseni. me teeme kõik selleks, et kaasa aidata ja tugevdada seda habras protsessi ning äh, aidata Venezuela inimestel äh, oma äh, lootuste täitmisel kaasa. Venezuela režiim peab mõit-, mõistma, et status quo ei ole lihtsalt võimalus, võimalik enam. see ei ole kestlik ei riigile, kodanikele, regioonile ega ka kogu maailma äh, täna oma avalduses kahekümne kaheksa liikmesriigiga, seda me ka ütleme, kui konkreetseid tulemusi ei saavutata läbirääkimiste käigus, siis Euroopa Liit eh, jätkab oma sihtpäraste meetmetega. samas oleme ma ka selgelt ütelnud ja jällegi tsiteerin, need meetmed eh, võib aga olulise, oluliste edusammude puhul peatada eh, inimõiguste ning õigusriigi tagamisel Venezuelas samas jätkame kontaktrühmaga ja üroga koos tööd selle nimel, et tagada humanitaarabi ilma igasuguste piiranguteta, muuhulgas äh, ka tahame tagada kohalike vabaühenduste töö. me oleme viimastel kuudel selle nimel töötanud, muuhulgas oleme kohtunud ka ÜRO vastava koordineeriva üksusega. Euroopa Liit on olnud üheks suuremaks humanitaarabi andjaks Venezuela rahvale nii Venezuelas endas kui ka naaberriikides. me jätkame eh, poliitilisel ja fin-, eh, tasemel ja ka jätkame rahastamisega ning see kindlasti ei muutu. ühest küljest me töötame poliitilise lahenduse väljatöötamise nimel, kuid samas peame olema väga aktiivsed ka humanitaarabi pakkumisel. aga lisaks humanitaarabile ma usun, on meie vastutuses ka see, et liigutakse edasi rahumeelse demokraatliku lahenduseni kriisist. aitäh! suur aitäh ja nüüd jätkame fraktsioonide nimel sõnavõttudega, kõigepealt härra Ranhel, Rahvapartei nimel poolteist minutit, palun. president, senor alta representant suur aitäh, lugupeetud äh, president, lugupeetud kõrge esindaja. mina leian, et esmatähtis on, et meie ametiaja alguses, kui parlament oma tööd alustab, äh, oleks meile selge ühtne seisukoht humanitaarkriisi küsimuses Venezuelas. on esmatähtis, et me ütleksime väga selgelt kohe välja, et Euroopa Parlament mõistab hukka inimõiguste süstemaatilise rikkumise piinamised, mõrvad, poliitilised tagakiusamised, mis on suunatud poliitiliste oponentide vastu. samuti mõistame hukka kõik sammud, mis on võetud äh, sõnavabaduse vastu ning äh, äh, ka selle, et on ära võetud parlamentaarne immuniteet samas on väga eh, oluline nõuda, et eh, võimud võimaldaksid humanitaarabil riiki siseneda, jagataks välja ravimeid, sellepärast et kriis levib Ecuadori, mm, Peruusse, Kolumbiasse ja mõjutab ka eh, teisi riike. üha rohkem põgenikke tuleb Venezuelast, tegemist on kõige suurema kriisiga üldse Ladina-Ameerikas viimasel ajal tuleb samuti ettevaatlik olla Venemaa ja Kuuba sekkumise osas. seega me peame toetama omalt poolt igati rahuprotsessi. ning peame pürgima vabade läbipaistvate valimiste poole, millega tada, tagatakse Venezuela rahva suveräänsus. suur aitäh, nüüd sotsialistide ja demokraatide nimel palun señor presidente alta representante nosotros compartimos el análisis que hace. suur aitäh! me nõustume sellega mis te ütlesite venezuela kohta lugupeetud kõrge esindaja aga me usume et ametiaja alguses peaksime me väljendama ka oma solidaarsust venezuela rahvaga ja me peame rõhutama seda, et ainus võimalik lahendus on poliitiline läbiräägitud rahumeelne lahendus, samuti on vaja õiglased läbi äh,, äh välimised korraldada, kus saaksid kõik võrdsetel alustel osaleda. me peame praegu just positiivsetele aspektidele äh, rõhku panema, mm, mis võib-olla, mis paar päev äh, läbirääkimiste käigus avanevad ja samuti me peame väga selgelt ütlema, mis seal to-, mis toimub Venezuelas, rahvas äh, kannatab, ÜRO inimõiguste kõrge volinik on sellest rääkinud, et rikutakse inimõigusi, piinatakse äh, ja seda täiesti karistamatult, sellega on rikutud ka majanduslikke ning sotsiaalseid õigusi, see tähendab seda, et meil on vaja pakkuda ka humanitaarabi. täna aga peame tõepoolest toetama seda ainsat võimalikku lahendust ning samas arvestama ka sellega, kuivõrd Venezuela rahvas kannatab. poliitiline lahendus on ainus võimalik ning tänu Euroopa Liidu tööle oleme me sellele lähedale jõudnud. suur aitäh ja nüüd palun äh, uueneva Euroopa nimel Ja, äh, asepresident Solanzova, palun. Presidente, señora alta representante, mañana es el día de la justicia penal internacional. suur tänu homme on ka rahvusvaheline kriminaalõiguse päev ning me peame edastama omapoolse sõnumi, et me ei saa aktsepteerida seda, et Maduro inimõigusi rikub. on viimane aeg, et Euroopa Liit siinkohal võtaks veelgi tugevama seisukoha diktatuuri vastu ja võtaks ka vastavad meetmed ja sanktsioonid. ning see puudutab ka riikliku naftaettevõtte kohtlemist me peaksime nüüd vaatama, kuidas üldse läbirääkimisi pidada ja teisalt peame ka vaatama, kuidas ähm, me nõustume sellise olukorraga, kus inimesi ähm, vahistatakse, piinatakse taga, kiusatakse, tegelikult ju kiusatakse taga ja vahistatakse neid, keda, kellega peaks läbirääkimisi pidama. Maduro kasutab pidevalt oma trikke nagu alati ja mm, meil on vaja rohkem aega. me peame tõesti tegema kõik selleks, et tagada, et Maduro ei saaks seni, nii nagu seni jätkata ja et me saaksime rahumeelselt ikkagi selle kriisi lõpetada, aitäh. suur aitäh teile.